märkimise tulemusega, mis hävitab maailma. et ähm, ei, ei vaata äh, kliimamuutuste poolegi ja kummardame ainult hargmaiste ettevõtete ees. tegemist on kasutu ja absurdse ähm, projektiga ning äh, äh, meie peaksime reageerima, alustama sellest, et jätame fossiilkütused maa alla. aitäh, proua Moodih, palun. aitäh, juhataja, äh, mina hääletasin selle nimekirja vastu, sest et seal on tervet äh, rida hankeid, mille eesmärgiks on, mille aluseks on fossiilkütused, kuigi maagaasi üritatakse näha kui äh, ülemineku vali-, varianti, siis tegelikult on tõsiasi see, et see, see elukaar on nelikümmend, viiskümmend aastat sellele, see ei ole mingi üleminekuaeg. me ei saa luua uut energiainfrastruktuuri, mis põhineb fossiilkütustel see on igasuguse, igati vastu Pariisi kokkuleppele ja täiesti vastu ka nendele kliimaeesmärkidele, mille parlament ja komisjon on endale seadnud. kui need hanked nüüd, neid edasi käsitlema hakatakse, siis loodetavasti komisjon kontrollib nad üle ja peab silmas seda, et parlament on kuulutanud välja kliima hädaolukorra, selle parlament on võtnud endale kohustuse Pariisi kokkulepet järgida ja see parlament on võtnud endale kohustuse jõuda süsinikuneutraalsesse Euroopasse, seetõttu on siit nimekirjast vaja välja võtta need hanked, mis on vastuolus kliimaeesmärkidega. aitäh, järgmiseks äh, Bogdan Tšorintsev üheks minutiks. suur aitäh! no see on väga hea uudis äh, see hääletus on väga heaks uudiseks mitmetele liikmesriikidele, sest äh, gaas on väga vajalik see on ka väga jätkusuutlik äh, energiaallikas paljudele riikidele, kaasa arvatud äh, postkommunistlikele riikidele. seega me investeerime seal gaasi ja see aitab neid riike, neid postkommunistlikke riike, aitab neil pääseda välja oma vanadest energiasüsteemidest ja tänu sellele hääletusele näitas Euroopa Parlament, et äh, me võime ja suudame leida kokkuleppe mis äh, puudutab meie algpunkte ja energiavastutust. tänu sellele hääletusele suudame me endiselt rahastada gaasitorujuhtmeid Poola ja Tšehhi Vabariigi vahel, Slovakkia, Ukraina, Norra, Norra äh,, Läänemere torujuhe ja gaasisüsteemid, mis on seotud LPG gaasiga, need äh, aitavad meil saavutada oma sõltumatuse. suur aitäh kõigile, kes hääletasid. aitäh, järgmine kõneleja, kolleeg Sinčić. suur tänu. ma olen jälginud äh, kogu seda protsessi hoolikalt ka Kõrgi saarel tulemas LNG terminal äh, korrumpeerunud äh, riigis võivad sellised projektid kaasa tuua ootamatuid tagajärgi. me kulutame tohutut raha ja ainus, mis äh, sellest tuleb, on see, et keegi saab lihtsalt raha oma taskusse panna, keskkonnast ei hoolita, see projekt on katastrofaalne. me maksame liiga palju ravimite, vee ja tervise eest. meil on ka kallid telekomi teenused ja me maksame eh, nii suurt hinda selliste asjade eest riigis, kus inimeste elatustase on nii madal. Eh, aitäh, ütleme ei sellele kõigele. aitäh järgmiseks äh, härra Džambatski. suur aitäh, juhataja, mina hääletasin selle vastuväite vastu, sest äh, peab lõppema äh, see hullus. hääletatakse gaasitorujuhtmete vastu, söe töötavate tehaste vastu, aga tegelikult te suunate töökohti Euroopast välja. Te hääletate Euroopa ühiskonna vastu, te hääletate hea, Euroopa heaolu vastu ja Ida-Euroopa riigid on need, keda see kõige rohkem mõjutab. puhas energia on suurepärane, fantaasiad on ka väga head, aga Äh, päike ju öösel ei paista. tuul on midagi sellist, äh, äh, mis on väga heitlik ja see roheline teema on rumal. suur aitäh, proua Kumbula. austatud juhataja, see nimekiri mis äh, koostab, äh, mis on, koosneb nendest rahastatavatest hangetest, mida me täna hääletasime, on osa suuremast äh, tervikust, osa TEN-E määrusest, mida ootame komisjonilt, et väga kiiresti, et olukord muutuks paremaks, mina ise olen äh, Võrkude Euroopa CF äh, läbirääkija selle tulevase rahastamisperioodi puhul. seal me saame kriteeriumid paremini vastavusse Euroopa Liidu poliitilise tahtele tulla, hakata tegelema kliimaväljakutsetega ja kõige olulisem sõnum tänasest ja tänase, selle nädala diskussioonidest siit on see, et äh, need nimekirjad äh, peavad ka poliitiliste eesmärkidega kokku minema, nii et me jõuaksime aastaks kaks tuhat viiskümmend süsinikneutraalseks, äh, et need eesmärgid ka saadaksid täidetud. ise hääletasin selle nimekirja poolt, kuigi see ei ole täiuslik, sest et seal on kolm neljandikku hangetest selleks, et parandada elektrivõrku ja ma arvan, et tähelepanu tuleks nüüd pöörata sellele, et eh, neid hankeid üritatakse leida, ma ei tea, kas eh, siin on parlamendisaadikuid, kellel on kogu, kogemusi hangetest, eh, mis ei ole rahastust saanud, uus seadusandlus peab pane, seadma eesmärgiks energiatõhusus, nutikad võrgud ja nii edasi. E aitäh ja viimane, Sean Kelly sel teemal Äh, oli väga palju parlamendisaadikuid, kes ei äh, toetanud seda vastuväidet nimekirjale, ma arvan, et projektid siin nimekirjas on olulised selleks, et äh, luua hästi funktsioneerivad energiaturud Euroopas, et meil oleks stabiilne energia tarnekindlus, investeeringud tekitavad töökohti, majanduskasvu, nimekiri tuleb paketina, mina toetasin seda paketti, seal nimekirjas on rida võtmeprojekte Euroopa Liidu jaoks, mis aitavad meil täita kõik oma eesmärgid, mis puudutavad Energialiitu Iirimaal on rida olulisi projekte, kaasa arvatud Geldi eh, siduspunkt, eh, Iirimaa seo-, sidumine Prantsusmaaga, eh, Iirimaa ja Ühendkuningriigi vaheline seos ja ka hüdroelektri, äh, elektrijaamad. E, Iirimaa eesmärk on jõuda taastuvenergiapoliitikate poole ja saavutada seitsekümmend protsenti taastuvenergiast saadud elektriks aastal kaks tuhat kolmkümmend. kahjuks on siin küll need gaasiprojektid, aga gaas mängib siiski olulist rolli üleminekul, vähendades kasvuhoonegaasi emissioone äh, erinevates sektorites, asendades äh, fossiil, CO2 intensiivsemaid fossiilkütuseid suur tänu, nüüd jõuame järgmise teema juurde, milleks on Euroopa Liidu strateegia eesmärgiga lõpetada naiste suguelundite moonutamine kogu maailmas. kõigepealt äh, Billy Kelleher, seejärel Thierry Mariani. mina hääletasin selle resolutsiooni poolt ja võtsin sõna selles küsimuses ka aastal kaks tuhat üksteist, kui Iirimaa esitas parlamendile seaduse ettepaneku keelata ära see barbaarne tegevus ja sõltumatult kultuurist, usundist, uskumustest, see on midagi sellist, mis läheb eh, kehalise terviklikkuse fundamentaalsete põhimõtete vastu, eh, see läheb vastu õigusele elule ja tervisele ja selle tõttu ma tervitan seda resolutsiooni ja palun komisjoni ja liikmesriike just konkreetset eh, igal pool Euroopa Liidus tagama, et seadusandlus on robustne liikmesriikide parlamendis selleks, et selle konkreetse küsimusega tegeleda, selleks, et äh, oleks tagatud selliste inimeste süüdimõistmine, kes äh, tegelevad äh, sugulise maandamisega, kes seda toetavad ja, ja edendavad. ja meil peavad olema paigas toetus- ja tervishoiusüsteemid, nii et ohvrid, inimesed, kes on selle äh, praktika ohvriks langenud, et neil oleks julgust otsida abi ja toetust, kui see, neil seda vaja on, arvestades, milline on kahju nende tervisele. ja ma tervitan seda ettepanekut ja palun, et liikmesriikide parlamendid seda seadusandlusega samuti toetaksid. suur tänu, järgmiseks äh, proua Mariani. loomulikult ma hääletasin selle äh, resolutsiooni poolt äh, naiste suguelu elundite moonutamine iseloomustab islamistlikke äh, sekte, mis on toodud ka Euroopa mandrile, mis vapustab meie ühiskondi, see on seotud äh, massiimmigratsiooniga, tegemist on teistsuguste kultuuridega, kuid samas see õudus ei ole seotud mingisuguste ideoloogiatega ja peame ütlema selgelt, et tunneme jälestust selliste tegevuste vastu, tegemist on meie äh, väärtuste ähm, vastase tegevusega. Euroopas tabab see äh, õudus äh, mitutsada tuhat naist aastas, see on Euroopa elustiili vastase tegevusega, me ei tohi selliseid asju lubama meie aga ei suuda pidada kinni immigrante ning toetame mingisugust ajast mahajäänud multikulturaalsust eh, ning eh, seega seoses me hääletasime selle resolutsiooni poolt. suur aitäh, järgmisena saab sõna Virginie Jouron, aga teda ei ole siin. ja siis lähme eh, kuue Äh, proua Pelletier juurde, vaatame, kas proua Jouron tuleb tagasi. suur aitäh, ma olen rahul, et see resolutsioon vastu võeti, loomulikult olin ma selle poolt. resolutsiooni pärast äh, Istanbuli äh, konventsiooniga ühinemise resolutsiooni on taaskord see meenutus naiste ja meeste võrdsete õiguste kaitsmise kohta. ÜRO on eesmärgiks seadnud äh, genitaalide mutileerimise äh, ärakaotamine kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. Äh, see õudus on tabanud kahes-, kakssada miljonit, üheksasada miljonit naist Euroopas, kuutsada tuhandet naist. tegemist on rünnakuga naiste äh, psüühilise ja füüsilise väärikuse vastu. ma ei ole nõus sellega, mida ütles härra Mariani, me ei hakka stigmatiseerima ühtegi religiooni. Te-, me peame süsteemselt selle te tegevuse vastu võitlema ning eelkõige kaitsma naisi e, ja toetama nende emantsipeerumist. järgmisena saab sõna proua Višnjevska. suur aitäh teile, lugupeetud daamid ja härrad olen igasuguse naistevastase vägivalla vastu, eriti muidugi naiste suguelundide moonutamise vastu. selline tegevus eksisteerib ka Euroopa liikmesriikides, on kohutav vägivald naiste vastu, eriti noorte tüdrukute vastu. olin selle resolutsiooni poolt, õnnetuseks mõlemad äh, fraktsioonid ei üritanud äh, oma propagandat äh, Äh, levitada selle äh, äh, resolutsiooniga. loomulikult võib genitaalide monutamist võrdsustada sundabieludega, aga mitte seksuaalharidusega ja punktid kuus ja kakskümmend üks tekitavad minus kahtluseid, kui räägime seksuaaltervisest. jah, loomulikult on raskem äh, Äh, hooldada mm, moonutatud äh, suguelunditega naisi pärast sünnitust, kuid see ei tähenda seda, et peaks üles kutsuma abortide tegemisele. ma ei ole nõus ka punktiga kakskümmend, mis räägib Istanbuli konventsiooni ratifitseerimisest. järgmisena saab sõna kolleeg Anderson. me oleme otsustanud äh et tuleb lõpetada naiste suguelundite moonutamine kogu maailmas. naiste suguelundite moonutamisega ei eh, saa võidelda ka lihtsalt sõnade ja kõnedega või lihtsalt kandes rinnas selleteemalist märki me saavutame vaid äh, seda, et rohkem praktikas äh, harrastatakse seda ja me ei saa ka öelda, et sellel on tegemist konkreetse religiooni või kultuuriga. ja naiste vastu respekti puudumine on see, mis tekitab seda, naiste suguelundite moonutamisel ei ole kohta Euroopas ja see ei ole ka islami tava. väidetavalt kakssada tuhat naist on olnud genitaalide muudutamise ohvrid Euroopa Liidus need naised ei ole äh, eurooplased, sel-, midagi sellist pole Euroopas äh, kunagi eksisteerinud, äh, ainult mõningates marginaalides sektides üheksateistkümnenda sajandi lõpus olevat seda tehtud, see on toodud eurooplaste immigrantide poolt, kes ei austa Euroopa tsivilisatsiooni ja tavasid. see näitab, kui suurel määral oleme me immigrantide laine alla mattunud see barbaarsus eksisteerib kolmandates riikides ja soovime, peame selle võitlema nende, selle vastu kolmandates riikides, mitte ei pea neid naisi siia tooma. kolmkümmend miljonit naist on äh, ohus praegu, kaitseme neid äh, nende koduriikides, äh, ärgem lubagem neid sellepärast eurooplasse tuua. aitäh, Rili. järgmisena saab sõna Jiří Pospíš, Rafa partei nimel. Předsedající, já jsem samozřejmě podpořil toto. suur tänu. ma loomulikult toetasin seda resolutsiooni, sest selline praktika on täiesti vastuvõetamatu. tegemist on ka inimõiguste rikkumisega. oleks hea, kui selle resolutsiooni pinnalt me hakkaksime vähemalt tegema paremat koostööd Euroopas ja hakkaksime karistama seda kuritegu. sageli jäävad need kuriteod Euroopas karistamata ja oleks hea, kui me läheksime kaugemale sõnadest, et see otsus ei jääks vaid paberile, vaid sellel oleksid ka praktilised tagajärjed. ehk siis ähm, ähm, õiguskaitseorganid äh, paremini tegeleksid selle kuriteoga, et me kohtleksime paremini ka ohvreid, see on ainus võimalus, kuidas praktikas lõpetada see tava. mis puudutab kolmandaid riike, siis eh, siin peab mõtlema ka näiteks eh, majanduskokkulepetes vastavate tingimuste loomisele, aitäh. järgmisena saab sõna kolleeg Stegrud. suur aitäh tüdruk, kes on, äh, keda ähvardab mutileerimine, teda hoitakse vägisi paigal äh, ja, ja pärast seda amputeeritakse kliitor äh, ning pärast seda ka väiksed häbememokad ning see, et pärast seda kannatab meeletuid valusid üle terve, terve, mööd-, läbi terve elu, tal on ülivalulikud menstruatsioonid, rasedussünnitus äh, ning mõnikord lõpeb see operatsioon ka surmaga, tegemist on piinamisega, ÜRO leiab, et sellise mutileerimise autorid peavad minema kohtu ette. Rootsis äh, on kaheksakümne teisest aastast pea, vast peale seadus, Eh, vastu võetud sellise mutileerimise vastu eh, juba kolmkümmend kaheksa aastat. Eh, meil ei ole sellist tegevust enam eriti palju, kuid tundub, et seni oleme liialt vähe, liialt hilja teinud. suur aitäh, Guido Rail ID-st lugupeetud president, me hääletasime naisesugulaste moonutamise otsuse poolt kogu maailmas, aga millest me räägime, mida see puudutab, see puudutab äh, noori tüdrukuid, kes on viis kuni kolmteist aastat vanad. ja see toiming panna, viiakse läbi ilma tuimestuseta, kasutades sageli lihtsalt raseerimisvahendeid ja haava õmmeldakse lihtsalt kinni, nii et jääb järele ainult väike auk. ja tegemist on uskumatu barbaarsusega ja kakssada miljonit äh, naist kannatab selle all ja see toimub sageli islamiriikides ja me peame ka selgelt selle välja ütlema. aga immigratsioon tähendab ka seda, et see barbaarne tava on nüüd ka imporditud Euroopasse, sellele tuleb lõpp teha. suur aitäh, järgmisena saab sõna Francis, Francis Fitzgerald Rahvaparteist suur aitäh, ma toetasin seda resolutsiooni, tore, et Euroopa Parlamendis nii palju äh, toetajaid on äh,, suurendajate moonutamine on äh, jõhker rünnak äh, noorte laste ja tüdrukute vastu. kakssada miljonit naist on pidanud selle üle elama seda ei juhtu ainult Aafrika mandril, inimesed arvavad, et see on nii. üheksakümmend seitse protsenti Guinea naistest on pidanud selle üle kandma ja nelikümmend seitse protsenti äh, neljateistaastastest tüdrukutest Etioopias, kuuskümmend seitse protsenti, kuid tegelikult see toimub ka Indoneesias, Malaisias, Lõuna-Ameerikas ja nii edasi. see toimub ka Euroopas, ärgem unustagem, et sada kaheksakümmend tuhat tüdrukud meie koolides ja ähm, äh, kogukondades on äh, moonuta-, sugulundade moonutamise ohus. peame tegema kõik selleks, et meil oleks tõesti nulltolerants sellise käitumise vastu. nägime seda Nairobis, Aafrikas, noored poisid ja mehed tegutsevad selle äh, tava väljajuurimise nimel, see on samuti väga oluline. meil peab olema ülevaatlik strateegia selle ähm, tava äh, väljajuurimiseks ja praegu. suur aitäh! järgmisena ECR-i nimel Margarita de la Pisa Carrion. suur aitäh, et mulle sõna andsite meie jäime erapooletuks, oleme eh, igasuguse naiste suguelundite moonutamise vastu, kuid ei saa eh, seda nimetada ainult naiste diskrimineerimiseks, see on juba eh, seda nimetada diskrimineerimiseks on osa probleemiks, tegelikult on see palju kaugele ulatuvam probleem, sest see tähendab, et naist ei peeta isikut, et tema äh, soovid, äh, tema isik, äh, isiksus hävitatakse, soovitakse naisest teha ori ja kuigi tekst seda ei ütle, on tegemist usuküsimusega, see on kultuuriline nähtus, see pole ainult mees naise vastu äh, see on ka naine naise vastu, naised naiste vastu. seda küsimust on kasutatud eh, selleks, et lõugata meid feminismi suunas, aga äh, samas kaitstakse neid, kes seda jõledat tegevust läbi viivad. Lääne väärtused, kristlikud väärtused ei ole kunagi naist sellisesse olukorda pannud. selliste väärtuste esiletõstmine on väga oluline, see on meie kompass edasiliikumiseks. me ei saa edu saavutada, kui me probleemi põhjuste vastu ei võitle. järgmisena saab äh, sõna kolleeg Votos üheks minutiks. Children are not property me, me kõik soovime oma valikuid ise teha, eriti kui me räägime oma kehadest. neli miljonit tüdrukut äh, äh igal aastal on äh, ohus, et sellist õigust neil pole, mõned on neist aastased, teised on viieteistaastased äh, ning äh, nad on äh, selle moonutamise ohus äh, lihtsalt sellepärast, et nende vanemad või vanavanemad või keegi nende perest leiab, et seda on tore teha või kultuuriliselt õigustatud. sellega on seotud tohutult palju ähm, terviseohtusid äh,, näiteks äh, nakkused äh,, verejooksud, surm, me ei saa seda lubada Euroopas, me ei saa lubada, et äh, Euroopa äh, tüdrukud viiakse tagasi riikidesse, kus sellised tavad endiselt äh, on levinud, peame kaitsma inimõigusi ning äh, mutileerimise sega, ärakeelamine on naiste kaitsmine. nii saavad neist tüdrukutest meie ühiskonna tugevad riik, liikmed peame kaitsma inimõigusi praegu, kus neil seda kõige rohkem vaja on. ma olin selle resolutsiooni poolt ja arvan, et tegemist on õige haigusega. suur aitäh. järgmisena saab sõna Veronika Fretšenova. suur tänu naiste suguelundit et äh, moonutamine on üks äh, hirmsamaid äh, tegusid naiste vastu, see toob kaasa füüsilise varu, aga ka psüühilised probleemid. on kohutav, et kahekümne esimesel sajandil mm, mm, seda endiselt praktiseeritakse. ja see puudutab ka paljusid naisi Euroopa Liidus, siin on sadu tuhandeid naisi, kes on selle protseduuri läbi teinud ja paljud, keda see ähvardab edaspidi. peame astuma samme selle praktika lõpetamiseks. ja seetõttu olen ka seda resolutsiooni toetanud. aitäh, järgmiseks Jan Zahradil, palun. suur tänu, proua asepresident. ma arvan, et me äh, Euroopa Parlamendis kõik oleme ühel meelel, et tuleb lõpetada ja keelustada see ebainimlik praktika. tuletaksin ka meelde, et see oli meie fraktsioon, ECR, äh, ja meie saadik äh, Sita Kanko, kes aastal kaks tuhat tuhat üheksateist algas Saharovi auhinna andmise ühele Keenia aktivistile ja rühmale, kes võitlevad sellise ebainimliku praktika vastu. meil on ka konkreetsed äh, plaanid ja tahaksime kutsuda ka üles teid ühinema nende sammudega ja loomulikult toetasime seda resolutsiooni. aitäh, sellega on see punkt lõpetatud, järgmine teema, automatiseeritud otsustusprotsessid ning tarbijakaitsekaupade ja teenuste vaba liikumise tagamine. ja esimene sõnavõtja proua Pelletier, seejärel proua Višnjevska suur aitäh, ma hääletasin selle resolutsiooni poolt, see läheb minu meelest õiges suunas edasi, see kaitseb andme ehm, neid kaitseb tarbijad ning tunnustan siinkohal komi-, infokomisjoni eh, esimeest, nagu te teate minu meelest peame olema tehnoloogia osas äh, olema äh, tähelepanelikud, samuti ka tehisintellekti osas, algoritmid ei ole need, kes peaks ühiskonda juhtima meie igapäevaelu, ma mõtlen siin avalikku teenust, äh, kaebuste esitamist, pangateenuseid. sellepärast pööran teie tähelepanu kahele punktile tekst oleks võinud olla minu meelest ambitsioonikam näiteks läbipaistvuse osast, mis on äärmiselt tähtis kohaldanike teavitamises, samuti äh, saame seda teksti tugevdada ka tehes kõik selleks, et meie eh, tarkvara ei ole diskrimineeriva iseloomuga. teadus ja areng jah, aga ainult siis, kui nad ei ole tähtsamad kui eetika ja moraal. aitäh, nüüd proua Ožnjevska. suur tänu, mina hääletasin selle resolutsiooni poolt et kaitsta tarbijaid ja tagada kaupade ja teenuste vaba liikumine. Äh, tehisintellekt äh, saab aidata muuta lihtsamaks meie igapäevaelu. Äh, tehisintellekti põhiseid süsteeme saab rakendada erinevates sektorites, need aitavad parandada produktiivsust aga on oluline, et need rakendused oleksid tarbijatele ohutud ja oleksid ka eesmärgipärased. ja eeskirjad ei tohi muutuda ka liiga koormavaks Euroopa ettevõtetele. ja seetõttu toetasime resolutsiooni. Äh, härra Kood, palun aitäh. automatiseeritud otsustusprotsess äh, tähendab otsuse tegemist automaatselt, ilma inimese osaluseta. see otsus võib põhineda faktilistel andmetel või digitaalselt loetud äh, profiilidel. näiteks, kui tuua mõni näide näiteks äh, inimeste värbamine programmeeritud algoritmide põhjal on terve rida eeliseid sellistele otsuste tegemisel, kiiremad ja järjepidevamad otsused, aga kuidas on riskidega, näiteks äh, profiilide koostamise risk, an-, piiratud andmed, äh, inimeste diskrimineerimine, me peame olema teadlikud nendest äh, riskidest, seetõttu hääletasin resolutsiooni poolt, mis kutsub üles komisjoni hoolikalt jälgima arenguid selles valdkonnas. aitäh, järgmiseks härra Tomatš am votat și eu această rezoluție. Consider că este foarte important să acordăm. ma arvan, et äh, see, praegu on väga oluline pöörata tähelepanu kõigile sellistele mehhanismidele, mis puudutavad otsuste langetust automatiseerimist. tehnoloogia mõjutab juba praegu meie igapäevaelu positiivselt kuid tuleb olukorda selgelt analüüsida ning tuleb välja töötada mehhanismid, mis seda mehhanismi eh, reguleeriks, et tarbijaid kaitsta, kaitseks. tehisintellekt on loomulikult väga oluline, see on olemas juba praegu kõikides erinevates valdkondades, kuid samas peaks kaitsma kõiki lapsi, sest eh, läbipaistvus on kogu mehhanismi lahutamatu osa, lõpptarbija peab äh, saama Ah, ligipääsu kõigile andmetele, mis on ligipääsetavad tehisintellektile, kõik, mis on automatiseeritud, mõjutab meie elu, meil on vaja seega rohkem läbipaistvust. Uh, kolleeg Wallis, palun automatiseeritud otsustusprotsessidele uh, üleminek muudab uh, seda, kuidas toimivad tarbijaküsimused ja ühiskonnad üldiselt. peame tagama, et inimesed oleksid kaitstud ebaõiglase diskrimineerimise eest kaubanduses ja need protsessid peavad olema läbipaistvad ja ei tohi hõlmata profileerimist. automatiseeritud äh, otsustusprotsesse peaksid auditeerima sõltumatud kolmandad pooled. inimesed peavad olema ka teadlikud nendest otsustest. komisjon peab tagama, et meie ohutusraamistik on sobiv äh, nende protsessidega toime tulemiseks ja me peame ka tundma muret andmete koondumise pärast üksikute eraettevõtete kätte. aitäh! suur tänu ja sel teemal viimane sõnavõtja, Teidrek Lund. aitäh! Äh, automatiseeritud otsustusprotsess võimaldab tunduvalt rohkem andmeid töödelda hetkega, kui inimesed iialgi suudaksid. seda kasutatakse finantsvaldkonnas, tervishoius, äh, äh, kaubanduses, õigussüsteemides ja paljudes olukordades otsuse mõju inimesele võib olla oluline, näiteks laenu saamine, ravi saamine, kohtuotsuse tegemine, nii et ma hea meelega toetasin seda äh, resolutsiooni, sest kutsutakse üles komisjoni hindama, kas tarvis on lisameetmeid, äh, et äh, kaitsta äh, tarbijaid selles protsessis. tarbijaid peaks kaitsma ebaõiglaste diskrimineerivate tavade eest, tuleks tegeleda ka riskidega, mis on seotud selle valdkonnaga, tagada protsesside läbipaistvus ja see, et vaid kvaliteetseid Äh, tasakaalustatud andmekogusid kasutatakse otsuste tegemiseks. ehk peame tagama, et Euroopa äh, Liidu eeskirjad selles valdkonnas oleksid sobivad digitaalsele ajastule. aitäh, äh, järgmiseks teema Ühendkuningriik kavandatud mandaat uue partnerluslepingu üle peetavateks läbirääkimisteks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga. kõigepealt äh, kolleeg Keleher uh,. Uh... aitäh, ütlesin kohe alguses, et mul on hea meel, et saan võtta sõna sel olulisel teemal, eriti Iirimaa kontekstis. Põhja-Iirimaa kodanike jaoks on oluline kaubanduslepe Ühendkuningriigiga ja on kriitiliselt äh, oluline, et äh, Iiri kodanikud osaleksid selles arutelus. on sadu tuhandeid äh, Iiri kodanikke, kes on Euroopa Liidu kodanikud, kes elavad Põhja-Iirimaal väljaspool Euroopa Liitu praegusel hetkel. ja nende küsimuste üle arutamisel Mm, paljudel äh, Põhja-Iirimaal elavatel iirlastel on mure ja nende õigustega peab tegelema, neid peab kaasama sellesse protsessi ja kutsetunnistuste tunnustamine on ka see, mis on vajalik, et inimesed saaksid töötada mõlemal pool piiri. ehk et kutsekvalifikatsioone tunnustatakse nii Ühendkuningriigis kui ka Euroopa Liidus ja see on kriitilise tähtsusega inimeste liikumisel Iiri saarel aitäh, järgmiseks kolleeg Mariani. suur aitäh. Briti kolleegid lahkusid Euroopast. meil on kaus, kaunid mälestused Nigel Farage'ist. ta alati väljendas oma kiindumust oma kodumaa vastu ja ei toetanud ühikut, kuhu upuvad rahvusriigid Euroopa institutsioonid on väga ülbed ning ning äh, äh, kokkuvõttes Euroopa institutsioonide käitumine Brexiti ajal on äh, taas üks põhjus, miks nende eesmärki ei tohiks täita. riikide arvamusi ei võeta arvesse, mitte midagi pole tehtud taktitundeliselt ja viisakalt. Brexiti arutelu on kooli vahetund, kus kus äh, täiesti tundmatud isikud äh, ülbitsesid ja pidasid loengut tuntud brittidele. Äh, samas sooviti ju tegelikult, et britid võeta, et nad võetaks kuulda. suur tänu. järgmiseks kolleeg Fitzgerald. aitäh, ma hääletasin selle resolutsiooni poolt, mis paneb paika Euroopa Parlamendi positsiooni tulevastes suhetes Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel, mis loob uue see, mis loob uue kaubanduskokkuleppe Ühendkuningriigiga, peab olema Euroopa Liidu jaoks väga oluline, me peame tagama, et äh, oleks võimalik luua nii lähedane ja edukas äh, suhe kui võimalik, see loomulikult tähendab, et mõlemad pooled peavad endale kohustusi võtma ja seda ei aita Ühendkuningriigi poolt tulevad segased sõnumid aeg-ajalt. Euroopa Liidu jaoks, aga eriti just Iirimaa ja Põhja-Iirimaa jaoks on see võtmetähtsusega ja ma tervitan selle resolutsiooni ambitsiooni üritada leida sellist suhet võrdse mänguvälja kaudu osana majanduspartnerlusest ja ma tõesti loodan, et me saame teha koostööd Ühendkuningriigiga, et tagada, et meil on tihe ja vastastikuselt kasulik suhe ja loomulikult ma rõhutan seda vastastikuselt kasulikkust, sest et äh, Ühendkuningriigi kaubandus Euroopa Liiduga on väga suur, aga olulisem on isegi see, et jätkuvalt äh, säilib rahu Põhja-Iirimaal. lõppkokkuvõtt, kokkulepe ei saa mitte kuidagi ohtu seada äh, suure reede kokkuleppega paika pandud rahu ja lõppsuhe ei saa lammutada seda, mida varasemalt kokku lepiti lahkumiskokkuleppes ja see tähendab, et lähikuudel peab jätkuvalt olukorda jälgima. suur tänu järgmiseks proua Višnevska. suur aitäh! vaata, pärast Brexitit on suhted Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel sellised, mida peab kindlasti reguleerima ja see resolutsioon käsitleb meie soovitusi komisjonile rääkida läbi uus partnerlus Ühendkuningriigiga. meil on siin terve hulk poliitikaid kolmes peamises kategoorias majanduspartnerlus, sektori küsimused ja temaatiline koostöö, kaasa arvatud äh, kaitse- ja välispoliitika alane koostöö. on selge, et riik, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, äh, tal ei saa olla samu õigusi äh, ja privileege nagu liikmesriikidel, aga me peame siiski ka meeles pidama, et meie tulevased suhted peaksid olema nii palju kui võimalik partnerluspõhised. Euroop-, Ühendkuningriik on endiselt Euroopa riik, tal on ajaloolised majanduslikud sidemed teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega, seetõttu oleks ühises huvis, et meie suhted oleksid nii head kui võimalik. seetõttu ma hääletasin selle poolt. E suur tänu, järgmiseks proua Šoidrova. aitäh. kuigi ma ei olnud nõus sellega, et Ühendkuningriik lahkub, ei jää midagi muud üle, kui praegu toetada mandaati, et sõlmida uus partnerlusleping. minu jaoks on oluline, et Euroopa Parlament äh, on äh, erinevates poliitilistes suundumustes ühtne, äh, me oleme üsnagi ühel meelel, et see tulevane koostöö ja partnerlus peab olema nii tihe kui võimalik. Äh, eeldame, et Ühendkuningriik soovib sõlmida vabakaubandusleppe Euroopa Liiduga ja loodetavasti kaubandustakistused saavad olema nii väikesed kui vähegi võimalik ja loodame, et põllumajandustooted, toiduained äh, vastavad kõikidele normidele äh, nii, et need sobivad äh, siseturu jaoks, sealhulgas näiteks pestitsiidide kasutamine ja nii edasi. Äh, Euroopa Parlament soovib ka, et Euroopa Liidu kodanike õigustest peetakse kinni Ühendkuningriigis. aitäh, järgmiseks härra Pospišil üks minut. suur tänu, ka mina toetasin seda mandaati ja pean äärmiselt oluliseks, et oleks täidetud kaks tingimust. kõigepealt, et räägitaks selgelt meie riikide kodanike õigustest Ühendkuningriigis, aga ka Briti kodanike õigustest siin ja Ühendkuningriigis elab kolmsada tuhat Tšehhi kodanikku, Marokko ja me soovime, et need õigused oleksid maksimaalselt kaitstud, siis äh, vabakaubanduslepe peab välja nägema nii, et mõlema poole eksportöörid äh, saavad seda täiel määral ära kasutada. paljud Tšehhi ettevõtted ekspordivad ka Ühendkuningriiki ja peame tegema kõik võimalikku äh, et äh, nende kaubandustingimused ei halveneks. suur tänu, järgmiseks härra Bombard. ei, tegelikult äh, ja härra Boltšak, ja vabandust, härra Boltšak, ma ei märganud teid. härra Boltšak järgmiseks. suur tänu. mind tegi Brexit õnnetuks ja ma soovin edu Ühendkuningriigile loomulikult, aga toetasin ka seda mandaati ja seda mitmel põhjusel. olen seisukohal, et äh, nii-öelda äh, kõva Brexiti risk ei ole veel kadunud. Äh, Briti peaminister on äh, seni üsna koomiliselt käitunud Brexiti läbirääkimistes ja proua Šoidrova juba rääkis sellest et me peame kaitsma äh, ka kodanike õigusi, Iiri Vabariigi kodanike õigusi. me peame vaatama, et standardid ja normid oleksid täidetud äh, toodete liikumisel. me ei tohi ennast lasta ka survestada ei äh, tähtaja koha pealt, et see aasta lõpuks sõlmida ja võib-olla tuleks äh, kaasata ka erinevaid regionaalseid parlamente ja me ei tohiks lasta ennast nurka mängida. aitäh, järgmiseks härra Bombard. suur aitäh, kallid kolleegid. läbirääkimiste mandaat Suurbritanniaga valmistab ette suurimat vabakaubanduslepingut Euroopa Liidu poolt kogu ajaloo vältel loomulikult see mandaat äh, on äh, üle külvatud kaunidest sõnadest Euroopa sotsiaalmudeli ja meie reeglite täitmise kohta, aga ega me lollid pole. sest mis seal tegelikult on, endiselt äh, vabakaubanduse ideoloogia, mis hävitab meie loodust samuti arbitraaži kohtute kasutusele võtmist, mis eelistab erakohtuid ja sõidab üle meie suveräänsusest samuti ähm, CO2 heitede äh, reguleerimine nagu kaubanduslepe äh, suudaks kliimakriisi lahendada. samuti räägitakse ka äh, koostööst NATO-ga, mis on sõjakas aja ära elanud organisatsioon. ehk siis kõik jätkub nii nagu enne, aga mida oleks vaja selleks, et Euroopa Parlament lõpuks ometi õpiks?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 palun alustage oma kõnet uuesti, siin tekkis tehniline probleem tõlkida. aitäh. aitäh, proua juhataja. toetasin tänast resolutsiooni selles, et meil on vaja kõikehõlmavat kokkulepet Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel. me leiame, et meil on vaja ambitsioonikat partnerlust. meil on mitmeid äh, eesmärke ja me usume, et Ühendkuningriik peaks vabakaubandusleppeid saama ise allkirjastada, seda me siis tahamegi. kokkulepe, kus ei ole tariife ja tollimakse, aga samas ei ole ka dumpingut. aga peaminister Johnson tahab saada midagi muud, Kanada tüüpi kokkulepet või isegi Austraalia tüüpi, ühes on piirangud ja teise puhul peaks pidama kinni WTO reeglitest ja siin me peame ütlema, et ükskõik milline kokkulepe tuleb Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel, siis äh, Ühendkuningriik jääb endiselt kolmandaks riigiks ja on äärmiselt oluline jätkata meie koostööd, seda me peame meeles pidama. suur aitäh, järgmiseks äh, härra Tomatš. Äh, ne aflăm în situația în care discutăm deja la trecut despre Marea Britanie, nu mai este în Uniunea Europeană, însă oleme praegu sellises olukorras, kus Suurbritanniast räägitakse mineviku vormis, aga meil on nüüd võimalus nendega erilised suhted üles ehitada, sellepärast ma arvan, et oleks vaja kahte asja meeles pidada, kõigepealt on väga palju selliseid britte, kes ei soovinud, et Suurbritannia lahkuks Euroopa Liidust ning teiseks kolm koma viis miljonit Euroopa kodanikku, kes eh, elavad praegu Suurbritannias nemad ei eh, tohi kannatada eh, seoses populistliku poliitikuga, mis olukorra nii kaugele viis. peame lähtuma sellest, et võib-olla kunagi, kes teab, tuleb Suurbritannia tagasi Euroopa Liitu. E suur aitäh, järgmisena saab eh, sõna no,, sõna härra Brüls. aitäh, et mulle sõna andsite kahetsen seda, et Ühendkuningriik on Euroopa Liidust lahkunud ja vaatame veel, millised selle tagajärjed saavad olema, aga mul on hea meel, et meil ei ole ilma kokkuleppeta Brexitit. läbirääkimised tulevad rasked, aga Euroopa Parlament peab siin mängima aktiivset rolli, sest et meie oleme ainuke institutsioon, kes on kodanike poolt otse valitud ja me peame tagama ka selle, et kodanike õigused on kaitstud uus mandaat on hea, sest et et äh, see mainib ka meie olemasolevatest suhtest tulevaid õigusi ja kohustusi ja see seab ette, et uus suhe saab olema teistsugune kui liikmestaatus. tööhõivekomisjon on öelnud, mida nemad selle kohta arvavad ja seda arvamust on võetud arvesse. me peame kinni pidama oma punastest joontest, kui parlament oma nõusoleku annab, aitäh. suur aitäh, härra Ronka, palun. suur aitäh, juhataja, daamid ja härrad. me räägime siin pretsedenditust olukorrast, sest Euroopa Liit on nüüd nõrgem ja me peame selle selgelt ka välja ütlema, aga täna alustame me debatti selle üle, milline saab olema tulevane kokkulepe Ühendkuningriigiga. ma loodan härra Barnielt seda, et see kokkulepe tuleb nii hea kui võimalik, aga ma soovin ka kõigile meile häid suhteid Ühendkuningriigiga on oluline see tulekahju kustutada ja mõelda tuleviku peale. Ühendkuningriik on oluline ka julgeoleku seisukohalt. nii Euroopas kui maailmas ja me ei tohiks seda kunagi unustada, sest meil on vaja turvalist maailma ja turvalist Euroopat. suur aitäh, proua Klüün Rahvapartei nimel. Um, aitäh tulevane kaubanduskokkulepe, siis kui see lõpliku vormi saab, selle peab olema ka selle parlamendi heakskiit ja ma tervitan seetõttu tänast resolutsiooni, toetasin seda, see paneb paika meie prioriteedid ja selle, mis meie arvates peaks selles kokkuleppes olema. eriti, mis puudutab Suure Reede kokkulepet ja seda unikaalset olukorda, mis eksisteerib Iiri saarel ja mida tuleb kaitsta, ühtne liikumispiirkond äh, Iirimaa ja Ühendkuningriigi vahel, mida mainis komisjon ja mis on äh, nende läbirääkimiste mandaadis, ka seda peab tunnustama. ja on vaja ka märkimisväärset kaubanduskokkulepet mõlemale poolele, mis oleks kasulik kõigile. me peame tagama, et Euroopa ettevõtted ei satuks äh, konkurentsi mõttes kehvemasse olukorda, peame kaitsma ka Euroopa tarbijaid ja aru saama, et see on unikaalne, kui see on kuue, maailma suuruselt kuues majandus, endine Euroopa Liidu liige. aitäh. aitäh. ja nüüd härra Sikorski, üks minut, palun. juhataja, mina hääletasin kokkuleppe poolt, sest see kaitseb piisavalt meie huvisid aga arvestades, milline on olukord, arvestades, millised on Briti kuningriigi valitsuse rohe, punased jooned, et ei olegi mingit tolliliitu, et äh, Euroopa Kohus ei saa siin jurisdiktsiooni, et liikumisvabadus lõpeb, siis ma arvan, et äh, lõppkokkuvõttes puudutab see kokkulepe ainult kaupade liikumist ja see valede püramiid, mida Briti eurofoobid on äh, edastanud, see hakkab kokku kukkuma, Briti valitsus hakkab aru saama, et tulevad tolli ja muud kontrollid eh, piiril meie vahel järgmise aasta jaanuarist. seetõttu vabama kaubanduse huvides eh, hakkab Suurbritannia eh, üles ehitama takistusi oma kõige suurema kaubanduspartneriga, see on täielik katastroof. aitäh! suur aitäh ja viimane kõneleja selle punkti all on Sean Kelly. aitäh, ka minul on hea meel toetada seda olulist resolutsiooni, mis puudutab läbirääkimiste mandaati. see on võtmesamm avatud läbirääkimiste suunas, mis puudutab tulevist Euroopa Liidu Ühendkuningriigi suhet, on väga hea, et eh, siin on näidatud üles ambitsiooni, poliitilise deklaratsiooni äh, Äh, ulatuses laiendada partnerlust Ühendkuningriigiga ja oluline on ka see, et rak-, äh, lahkumiskokkuleppe rakendamine toimub paralleelselt äh, läbirääkimistega tulevaste suhte üle, sest seda mandaat ka peegeldab. et jätkuvalt keskendutakse sellele, et kaitstakse suurereede kokkulepet ja ühtset reisimispiirkonda. suurereede kokkuleppe kaitsmine ja ühise liikumispiirkonna kaitsmine on jätkuvalt võtmeprioriteediks Iirimaale ja õnneks ka äh, Äh, ülejäänud kahekümne seitsmele liikmesriigile ja ma äh, tänan teid, et me, et kaitsesite neid prioriteete ja ma loodan, et tuleb tõeline koostöö Ühendkuningriigiga ja seetõttu on võimalik saavutada ka head tulemused, aitäh. suur aitäh. sellega on äh, lõppenud selle punkti all hääletuste selgitused ja me saame jätkata Euroopa Keskpanga kahe tuhande kaheksanda aasta aruandega. esimene kõneleja on Mihkel ma tänan, president, Euroopa Keskpank üritab endiselt aga kolmkümmend üks miljardit eurot, mis on nüüd ringlusest välja võetud, ei leia kasutamist, inimesed on aastakümneid pidanud kannatama Äh, selle kasinuse pärast, mida Euroopa Keskpank on ajanud ja nüüd jätkub sama poliitika. Mario Draghi, äh, endine Euroopa Keskpanga juht, äh, tahtis revideerida fiskaalkokkulepet. jah, praegu on meil siin lõpule jõudmas aastatepikkune uusliberalistlik unistus mõnedel ja samas on eeskirjad, midagi ei ole muutunud, Euroopa Keskpank ja äh, Lagarde on Iirimaa surunud lausa põlvili, aga sellest ei ole ükski aruanne rääkinud, samas seda ei tohi unustada ja me ei tohi sellega leppida. Äh, suur tänu ECR-i nimel, kolleeg Vaimers. ma tänan, äh, enamus siin parlamendis täna on nõudnud seda, et võetakse midagi ette euro nõuete alas ja räägitakse kohustuslikkusest Euroopa Liidu liikmesriikidel võtta vastu kasutusele euro. nüüd meil on brittide näite varal näha, kuidas enamus on hääletanud Euroopa Liitu kuulumise ja euro vastu. meie Rootsis tahame kinni hoida, jätta alles Rootsi krooni, millest te siis aru ei saa? selline ülbe ebademokraatlik lähenemisviis, inimeste tahte ignoreerimine toimub. ja öö, meie ei taha Rootsis eurot ja tähtis on, et Rootsi jääks välja eurost. suur tänu. mõni kuu taga, mõni kuu tagasi aplodeeriti äh, Euroopa Keskpanga uuele presidendile ja me tõesti äh, ei eksi. Äh, metsa taga kasvab puu, Euroopa Liidus on jätkuvalt seksismi ja nüüd need, kes otsustavad täna meie majandus- ja rahanduspoliitikale Eurotsoonis on kaks naist kuue inimese seas. nüüd ähm, üld- ja juhatuses, Keskpanga juhatuses on kakskümmend seitse inimest, aga ikkagi kuus naist ainult. ja nüüd e, mitte ühtegi naist justkui ei olekski pädevad selleks, et, et Äh, selliseid ametikohti täita, näiteks mm, meie õiguskomisjoniski tuntakse seda ja me usume, et mingisugused kvoodid peaksid olema ja naised ei tohi lasta ennast alandada, neil on oma kaht-, koht olemas ka Euroopa Majandus- ja Rahandusliidus. suur tänu järgmine on proua Tali, ka kuue fraktsioon. jah, mul oli hea meel näha proua Lagardi siin eile ja olin väga pettunud selles, et ma ei saanud eh, sõna võtta, tal oli märkusi eh, teha. Eh, Iirimaa ja IMF-i roll Iirimaal, see kohutav kasinus, mis suruti peale meie saare kodanikele, on toonud tulemuseks mm, aastakümnete kannatused ühelt poolt majandusele, aga teiselt poolt inimesed maksavad endiselt mm, selle eest. laste alatoitumus, elamukriis, haiglas patsiendid surevad. ja Iiri kodanikud on pidanud selle eest maksma ja kaks valitsevat parteid, kes selle kasinuse eest vastutanud on, nüüd jäid kaotajaks valimistel ja see näitab, mis on tulemas, neoliberalism, mis on Euroopa Keskpanga tegemiste keskuses, on midagi, keskmes on midagi, mida kodanikud rohkem ei talu. nüüd äh, proua Moodik, üks minut. juhataja, euro